kandidaate teiseks valimisvooruks Euroopa Parlamendi presidendi ametikohale ei ole esitatud. mulle anti teada, et kõik esimese valimisvooru kandidaadid on edasi kandidaadid ja ma palun, et nüüd annaksid saali teenindajad äh, saadikutele vali-, hääletussedelid ja ja ümbrikud. Te kõik teate, milline on protseduur, ma palun, et te istuksite oma kohtud, kohtadele ja palun valimis äh,, häältelugejatel minna valimiskastide juurde ja palun andke mulle märku, kui te olete jõudnud nendele kohtadele äh, tähe S juures on härra Hökmark, ta ei ole oma kohal, kus ta on? härra Hökmark, palun. kas kõik häältelugejad on oma kohtadel? kas keegi ei kuula mind? Äh, hääletus on alanud. sind alle da? Herr Ehler ist da? Doch, Frau Dotz ist da. proua Tots on oma kohal, kõik äh, häältelugejad on kohal

So, ich frage noch einmal, haben... küsin veel kord. palun kuulake korraks, kas kõik äh, saadikud on hääletanud? Äh, kui ei, siis äh, jätkub hääletamine. kolmandat korda, kas kõik saadikud on hääletanud? kas siin ruumis on veel keegi, kes ei ole hääletanud? seega on hääletamine lõppenud. palun häälte lugejatel minna ruumi R üks üks ja istung katkestatakse ning istung jätkub, kui kõlab kell ja info tuleb, selle kohta tuleb ka ekraanidele, praeguseks on istung katkestatud.